Friends will start the meeting. kallid sõbrad, hakkame pihta. kell on üheksa kümme ja oleksin lootnud, et eh, meie read on täis, aga ma arvan, et need, kes on kohal, esitavad kindlasti raskeid ja intelligentseid küsimusi Euroopa Komisjoni asepresident Jürgi Katainenile pärast tema sissejuhatavat sõnavõttu. nagu te teate, tegemist on äh, tänase kohtumise puhul osaga struktureeritud dialoogist. Äh, asepeaminister Dombrovskis ja volinik Tyson olid meie ees maikuu alguses ja nüüd täna siis tervitame asepresident Jürgi Katainen'i. sellega ma piirduksingi ja sõna on teil, härra volinik. suur tänu, proua volinik, proua esimees, suur tänu parlamendiliikmed, et kutsusite mind tänasele komisjoni istungile taas kord. ma tahaksin loomulikult teada, millised on teie seisukohad eh, erinevates valdkondades, millised on teie prioriteedid ja millised oleksid teiepoolsed vastused probleemidele. Äh, paari sõnaga rääkiksin äh, ma valge raamatuga seonduvast tavaliselt, kui ma liikmesriikides käin, siis äh, ma ütlen ikka ja jälle huvipooltele, aga ka valitsuse liikmetele, et äh, me peame aru saama sellest, et äh, Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ikkagi tähendab midagi ja me peame looma uue Euroopa Liidu, kus on kakskümmend seitse liikmesriiki ja see Euroopa Liit saab olema teistsugune kui tänane Euroopa Liit me teame, et äh, järgmisel sügisel mingil hetkel oleme me juba jõudnud siis äh, protsessi keskmesse, kus äh, väga paljud poliitilised otsused tulevad. kui ma nüüd kihla veaksin millegi peale, siis kindlasti Euroopa Majandus- ja Rahandusliit, sotsiaalmõõde ja kaitse äh, Äh, valdkond on need sektorid, äh, kus on tulemas terve rida ettepanekuid liikmesriikidelt, äh, poliitilistelt fraktsioonidelt. ja poliitiline protsess on käima lükatud ja tegelikult on see väga virgutav. veel mäletate, et paar kuud tagasi visklesime me eksistentsiaalsetes kriisides, neid oli üksteise järgi äh, üsna palju ja inimesed, kes Euroopa tuleviku kallal me siin oleme tegutsenud, tegelikult tegutsesime kriisi moodusel, üritasime päästa, mis päästa annab, mõned võib-olla isegi hetkeks mõtlesid, et äh, võib-olla integratsiooni ja lõimumise lõpu algus on käes. tundub aga, et see on meist mööda läinud ja loomulikult praegust olukorda mõjutavad ka välisaspektid äh, minu seisukoht on, et see, mis toimub praegu maailma tasandil laiemalt, koondab meid. paljud äh, arvavad praegu, et maailm on hulluks läinud ja selles kontekstis peab keegi olema see, kes on otsusekindel ot-, otsuste võtja, kes usub äh, multilateraalsusesse, kes usub sotsiaalsesse turumajandusse, kes usub kaubandusse, mille aluseks on reeglid, kes tahavad äh, üleilmastumist väärtustada Äh, kus kaitstakse just nimelt väärtuseid, mitte ainult huve. ja maailmas peab olema mingisugune poliitiline jõud, kellele võib loota. ja tõesti, on olnud äh, üsna julgustav kohtuda paljude delegatsioonidega nii Euroopas kui ka Euroopast väljaspool ise ringi käies on nii Aasia kui ka Pärsia lahe riigid ja Lõuna-Ameerika riigid väljendanud seisukohta, et eh, tuleb vist Euroopaga hakata suhteid hoogustama, sest et nemad on maailma asjadest samamoodi aru saanud nagu meie. isegi kui teinekord sisulistes punktides on meil erimeelsusi on äh, meie lähenemine tulevikule olnud äh, üsna sarnane, vaatamata sellele, millistest poliitilistest äh, peredest me pärit oleme. ja seega mulle tundub, et nüüd võime me vaadata julgemalt tulevikku ja, ja suhtuda positiivsemalt sellesse Euroopas. ja seega on vaja rääkida Euroopa tulevikust. no mida me sellelt tulevikult ootame? me julgustame praegu oma kodanikke, me ütleme, et mida nad Euroopast tahavad. Nad ei pea ju teadma, mida teeb üks või teine institutsioon, teinekord on see väga raske mõista. aga kõige olulisem on kindlasti julgustada valitsusi, parlamente, aga ka kodanikke ütlema, et mida nemad ootavad Euroopa tulevikust, kas nad on huvitatud suuremast julgeolekust, kas sotsiaalsest õiglusest nagu te teate, me oleme võtnud vastu valge raamatu, sellele on järgnenud äh, terve rida teisi dokumente pärast äh, ähm, läbimõtlemisperioodi, äh, kõigepealt globaliseerumise dokument, see on meie jaoks väga tähtis ja siis on üks töödokument esitatud sotsiaalmõõtme osas üleilmastumine ja tehnoloogilised muutused äh, muudavad äh, seninägematul kiirusel meie elusid. jah, on neid, äh, kes tahavad sellele vastu astuda piiride ehitamisega, aga selge on see, et progressile kätt ette panna ei ole võimalik. Euroopa Liit peaks vastavalt meie väärtustele ja huvidele kujundama üleilmastumist. me peame ära kasutama selle võimalusi, kasutama selle vahendeid, avanevad turud ja tehnoloogiline areng selleks, et oma eesmärke kaitsta, õiguste kaitse ja heaolu kasv kõigile. üleilmastumine on tekitanud aga ka hirme meie kodanikes ja sellepärast on väga oluline nende küsimustega tegeleda, vaadata, kus öö, äh, oleks võimalik ja kuidas oleks võimalik neid hirme ja seda ängistust leevendada. Äh, ettevõtted ja kodanikud loomulikult lõikavad metsikult üleilmastumisest kasu. inimesed võivad elada ja töötada erinevates riikides, äh, neil on võimalus teineteisega hoida öö, Äh, ühendust, mõtteid ja kultuure jagada ka veebipõhises keskkonnas. tudengitel on täna juurdepääs äh, ähm, loengukursustele maailma juhtivates ülikoolides, äh, samuti online keskkonnas. ja riigid võivad, ettevõtted spetsialiseeruvad ilmselt sellele, mida nad kõige rohkem, paremini oskavad ja lõikavad kasu mastaabisäästust, mille pakub ülemaailmne turg Euroopa eksport äh, on äh, maailmas selgelt kasvanud, kuivõrd äh, on suur nõudlus meie kõrgekvaliteetse toodangu järele maailmas. aga mitte ainult suurettevõtted, vaid VKE. kaheksakümmend protsenti meie suurimatest eksportijatest on VKE-d ja iga miljardi euro eksporditoetuse peale luuakse, najal luuakse neliteist tuhat töökohta. see ei tähenda muidugi seda, et kõikide Euroopa regioonide vahel need hüved äh, ja kodanike vahel need hüved on võrdselt jaganud, jagunenud. kulud äh, koonduvad ka tavaliselt ühte kohta ja eriti suure põntsu on saanud mõned äh, piirkonnad. nõudlus öö, oskustööjõu järele on tõusnud, kuid vähenenud on siis nende töökohtade arv, kus oskuseid pole eriti vaja Äh, ja inimesed äh, on kimpus tööturul ja peavad omandama uued oskused. kuid üleilmastumine kui selline ei äh, jaga inimesi võitjateks ja kaotajateks, vaid selle tagajärjed kujundavad seda, milliseks üleilmastumine lõpuks kujuneb ja sellepärast Euroopa Liit peakski olema suunaandjaks sellel üleilmastumisel. meil on see võimsus, millega rahvusvahelised reeglid paika panna, kujundada üleilmastumist meie reeglite või meie väärtuste kohaselt, näiteks ka, reeglitel põhinev kaubandus on meie jaoks väga oluline ja me näeme, et riskid eh, erinevate regioonide vahel ainult suurenevad, kui eh, valitsused ei eh, keskendu inimeste harimistele, kui nad ei taga nendele oskuseid, ei taga õiglast konkurentsi ja ei ähm, liigu parema õigusloome suunas. meie ühiskonnad peavad muutuma vastupanuvõimelisemateks kõigepealt äh, sellel on ka majandusliku tootlikkusega oma seos. meie majandused peavad olema konkurentsivõimelisemad ülemaailmsetel turgudel, kuivõrd see kujun-, kujutab endast alust korralikele, korralikeks töökohtadeks ja meie heaoluks. kuid vastupanuvõime, sellel on ka sisemine mõõde, kui me räägime kodanikest ühiskondades. me peame suurendama investeeringuid haridussektorisse ja oskuste omandamisse eluaegne õpe on oluline, juurdepääs kõrgekvaliteetsele haridusele ja koolitussüsteemile on äh, väga hea võimalus rikkuse ümberjagamiseks äh, ühiskonnas ja võrdsete võimaluste tagamiseks kõigi jaoks. seni, kuni meil valitsevad suured erinevused hariduse kvaliteedis ja eriti õpetajate koolituse kvaliteedis, ei saa me midagi suurt oodata see ei vii meid kestliku ja õiglase ühiskonnani ja sellepärast ma seda rõhutaksin, eriti õpetajakoolitus ja õpetajakoolituse kvaliteet äh,. Sii-. edasi oskuste valdkonna juurde, nagu te teate, siis eelmisel aastal algatasime uue oskuste algatuse Euroopa jaoks kutsusime üles erinevaid sidusrühmi, tööandjaid, töövõtjaid, töövõtjaid kodanikuühendusi ning kodanike endid parandama oskusi Euroopas selleks, et inimesed kohanduksid kiiresti muutuva ühiskonna ja tööturuga. õiged äh, oskused aitavad inimestel kohaneda kiirete ja vahel ootamatute muudatustega ühiskonnas. ei ole tegelikult vastuolu nende oskuste vahel, mida inimestel on vaja ettevõtluseks või heade töökohtade hoidmiseks ja saamiseks ning eh, selle vahel, mille, mida inimestel on vaja selleks, et olla ühiskonda hästi integreeritud ning olla head kodanikud. oskuste algatuse raames on komisjon juba palju ette võtnud edasi liiguksin Euroopa sotsiaalsete õiguste samba juurde. koos äh, sotsiaalse mõõtme arutelu dokumendiga võtsime vastu ka Euroopa sotsiaalsete õiguste samba dokumendi, mis on aluspõhjus, põhimõtteks sellele, et sotsiaalne integratsioon peaks tooma inimestele kaasa käegakatsutavaid tulemusi, see on olnud äh, Euroopa Liidu üks äh, edu üks nurgakividest ja meie sotsiaalne mudel tõesti on olnud edukas. Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidus on kõige ettevõtlikum ühiskond ja see on meid, meie vastupanuvõimet suurendanud. liigume kindlalt majanduskasvu teel et Euroopa Liidu tööturul äh, on kakssada kolmkümmend miljonit inimest ja see on rohkem kui kunagi varem. aga samas on ka mitmeid väljakutseid, näiteks kiire digiteerimine ja meie ühiskonna vananemine. kui nende probleemidega ei tegelda, siis ohustavad need meie sotsiaalse mudeli kestlikkust ja edu ning suurendavad äh, veelgi enam praegu valitsevat ebaõiglust. Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas näeb ette meetmed tööhõive ja sotsiaalpoliitika parandamiseks ning äh, kohandab äh, Euroopa turgu üleilmastumisega. üleilmastumise positiivseid aspekte tuleks kombineerida sotsiaalse mõõtmega, see aitab inimestel leida töökohti ja sa-, säilitada vastupidavuse. tuleb suurendada sotsiaalset kaasatust haavatavamate ühiskonnarühmadega pagulaste seas. me peame keskenduma sotsiaalsele ühtekuuluvusele liikmesriikidel on praegu võimalus sellega tegeleda ning otsustada, kuidas jätkata oma sotsiaalkaitsesüsteemide arendamisega. me ei tohiks unustada, et poliitikad, mis näevad hüvitisi ette kõigile, vajavad valitsuste poolseid investeeringuid, aga Neid saab rahastada ainult äh, õitseva ja konkurentsivõimelise majanduse kaudu. see näitab taas, kui oluline on see, et käsikäes käiksid sotsiaalne edumeelsus ja majanduskasv. Euroopa poolaasta jääb oluliseks vahendiks selleks, et äh, rakendada ka sotsiaalse mõõtme vahendeid. siin kasutatakse juba olemasolevat tugevat äh, sotsiaalset sisu Euroopa poolaastas mida on ka oluliselt viimasel ajal tugevdatud. nüüd äh, mõne sõnaga ka Euroopa poolaasta rollist täpsemalt. tänavused riigipõhised soovitused keskenduvad äh, tugevalt just kaasatusele. ebavõrdsus mitte ainult ei lõhesta ühiskonda, vaid pidurdab ka meie konkurentsivõimet ning majanduskasvu. töökohtade loomine tööturu võimaluste, toote, toodete turgude ja majandusreformide kaudu annab tulemusi. prioriteediks on ka tulevastel aastatel rohkem ning paremate töökohtade loomine. Euroopa töötajate oskusi tuleb arendada, tuleb arvesse võtta tehnoloogia arengut, mis nõuavad reforme nii hariduse ja koolituses, hariduses ja koolituses kui ka kutseõppes ning elukestvas õppes. sellised reformid suurendavad töötajate võimalusi tööturul ning pakuvad ettevõtetele kõrgete oskustega tööjõudu. see aga viib tee tervema ning edukama tööeani Euroopa poolaasta aitab arendada ka sotsiaalkaitsesüsteeme, kutsume üles pensioni, tegema pensionireforme ning rakendama selliseid sotsiaalseid meetmeid, mis aitaksid tagada, et kõik töötajad saaksid tööturul osa, osaleda. vaesuse vähendamine ning sissetulekute ebavõrdsuse vähendamine aitab, on võimalik läbi selle, et me suurendame eh, töötushüvitiste ja minimaalse sissetuleku kavasid. tuleb pakkuda võrdsemaid võimalusi ligi pääseda kvaliteetsele haridusele, tervishoiule ning parendada inimeste elamisvõimalusi. aastal kaks tuhat viisteist reformiti Soome haridusprogramm ning vaadati, kuidas saab muuta sotsiaalsüsteeme, et nad vastaksid muudatustele tööturul. see eksperiment uurib ka, kuidas äh, hüvitiste saajatele süsteemi paremaks muuta ning kuidas anda paremaid stiimuleid äh, tööhõive suurendamiseks ning seda püütakse teha läbi Euroopa poolaasta Soome süsteemi iseloomustab keerukad keer,, iseloomustavad keerukad seosed erinevate hüvitiste vahel ning see tekitab sissetuleku lõkse erinevatele ühiskonnarühmadele. sellise kava mõju on väga keeruline ar-, arvesse võtta sellest as-, ku-, kuidas see võib mõjutada inimeste tööhõivevõimalusi. kallid kuulajad, komisjon on endiselt keskendunud oskustele, tööjõu liikuvustele ning äh, sotsiaalsüsteemide kokkutoomisele nüüd on liikmesriikidel võimalik selle tööga edasi minna. kui Euroopa Liit soovib äh, õitseda ka üleilmastunud äh, tehnoloogilises maailmas, siis peab olema ka ühiskond äh, vastupanuvõimeline ning õitsev, aitäh! suur tänu selle sissejuhatuse eest meiega on ka mõned koordinaatorid, aga alustan igal juhul siis nendest, kes praegu kohal on. mõned minutid kõneaega on teile kõigile ning härra Becker saab sõna esimesena ning pärast seda härra Kalve Šambon. suur tänu, proua esimees ning tere tulemast ka mitmele Euroopa kodanikele, kes jälgivad seda arvamuste vahetust ekraanide läbi. suur tänu, härra asepresident, selle selge sissejuhatuse eest ning et äh, tunnistasite, et tuleb luua uus kahekümne seitsmest liikmesriigist koosnev Euroopa Liit selline sotsiaalne ja poliitiline keskkond, mis meil praegu on, näitab väga selgelt, et äh, ka sotsiaalse Euroopaga on arvestatud. see on äh, tagatiseks äh, liikmesriikide lähimuspõhimõtte rakendamisele ning äh, aitab laiendada sotsiaalset mõõdet ka tulevikus. samuti on oluline minu arust, et rääkisite üleilmastumisest, Euroopa Liit peab olema konkurentsivõimeline ühest küljest, aga teisalt teisest, nagu ütlesite, oleme juhtohjad haaranud ka sotsiaalse liidu loomises. haridus, oskused, kõrgemad kvalifikatsioonid, konkurentsivõime tööturul, need on kõik olulised aspektid, et kõigil kodanikel oleks võimalik osaleda tööturul, eriti just noortel, väga hea, et rääkisite ka õpetajate koolitusest, see on võti tulevasteks arenguteks. kolm küsimust minu poolt loodan, et äh, saan teha lühidalt. Euroopa Kontrollikoja noortegarantii kohane eriraport, äh, selle järeldused näitasid, et on ka vähem ambitsioonikaid tulemusi. mina leian, et äh, need tulenevad sellest, et liikmesriikide valitsused ei ole olnud ambitsioonikad, see on selgelt näha olnud Euroopa Liit on loonud väga hea toote, aga meil on liikmesriigid, kes ei ole teinud oma tööd. kas Euroopa Komisjon on mõelnud ka sellele, kuidas lisaks äh, noorte töötuse probleemi lahendamise rahastamisele ka äh, kaalunud Äh, mingisuguseid äh, motiveerivaid vahendeid äh, selleks, et valitsu-, liikmesriikide valitsusi survestada oma tööd tegema. teiseks, töö iseloom üle kogu maailma muutub, digitaalne aspekt on muutnud seda juba täna, see ei oota meid tulevikus, vaid see on juba täna reaalsus ning me peame kohandama ka kõik oma poliitilised eesmärgid ning vahendid vastavalt sellele mida me saame komisjonilt eh, selles osas oodata, selleks, et kohaneda adekvaatselt Euroopa tasandil sellise olukorraga, kas teil on juba konkreetseid ettepanekuid või mõtteid ning eh, millisest eh, ajaraamistikust me siin räägiksime, milline on see digiteerimise ja tööturu plaan komisjonil? ning kolmandaks see puudutab Euroopa sotsiaalsete õiguste sammast, see on väga oluline projekt. tervitan seda kahel käel. kakskümmend põhimõtet ning üks seadusandlik ettepanek, mis puudutab töö ja eraelu tasakaalu. ning küsimus, milline õiguslik staatus võib sellel sambal siis olla lõpuks, mis äh, muudatusi sellega seoses oodata võime, millised on komisjoni eesmärgid seoses selle sambaga? kas on konkreetseid ettepanekuid või mõtteid, mida me oodata võiksime? ning lõpetuseks soovin väljendada oma suurt rahulolu seoses äh, koostöö kvaliteediga volinik Tysoniga. see on vaja selgelt välja öelda, aitäh! aitäh, Evelyn Regner palun. suur tänu. suur tänu, härra asepresident. suur tänu selle läbimõeldud sõnavõtu eest ja peas, pea, peaaegu et isegi piduliku sõnavõtu eest. jah, meil on vaja poliitilist jõudu, me oleme sellega nõus. Euroopa Liidus on niimoodi, et Need riigid eh, tulid kriisist kõige paremini välja, ka majanduslikult kõige edukamad on need, kes, kellel oli väga tugev sotsiaalriik. selles osas ei ole mitte mingisuguseid vasturääkivusi, üks toob kaasa teise. paindlikkus, turvalisus. meie ühisturu kontseptsioon tegelikult peaks meid aga panema järele mõtlema, meil on väga palju vabadusi, mis on äärmiselt olulised, aga samas peab väga paljudes olu-, olulistes valdkondades, sotsiaalsektoris, maksusektoris, äh, näeme me seda, et süsteemid on killustunud liikmesriikide vahel, neid valdkondi on teisigi ja see ei tee midagi lihtsamaks ja see ei aita Euroopas ebavõrdsuse lõhesid mitte kuidagi vähendada, vaid suurendab neid. ja siin on äri, äärmiselt oluline, et komisjon sekkuks. Think big, palun, kui me räägime sotsiaalsambast. ja mõned konkreetsed küsimused teile. Te ütlesite eh, naiste ja meeste erinevuse kohta midagi. Te ütlesite, et võrdõiguslikkusega läheb paremini, ärge äh, Ehm, rääkigem ikkagi asjast, me ei võitle ju, me ei võrdle ju aastaga tuhat üheksasada seitsekümmend olukorda. Euroopa Liit on eh, jah, suuri samme astunud, et võrdõiguslikkuse olukorda parandada ja konkreetsed seaduseelnõud eh, on ka tulemas, eh, näiteks diskrimineerimise vastane direktiiv, mis juba terve igaviku põhimõtteliselt on külmutatud olnud järgmine küsimus, ähm, korralikud töötingimused, me eeldame teilt õiguslikku raamistikku. me näeme ikka ja jälle seda, et inimesed äh, kaovad. kõigepealt eh, peab komisjon midagi ette võtma vaesusvastaseks võitluseks, eh, tuleb tagada laste garantii ja eh, seda õigusliku raamistiku läbi ja lisaks sellele veel inimväärikad töötamistingimused need on äh, tööõiguse puhul väga olulised aspektid, meil peab olema midagi käegakatsutavat seadusandluses sees, et see ei oleks ainult allmärkusena meie seadusandluses kirjas, vaid et võetakse tõesti midagi vastu sellist, mis inimeste eluga parandab. ja järgmine küsimus, kuidas on lood sotsiaalkindlustusega? me oleme praegu näinud, et just nimelt äh, teenuste kaart, äh, töötajate lähetamise kontekstis ja kaheksa kaheksa kolm direktiivi puhul need teemad on esile kerkinud ja on oluline, et Euroopa äh, tasandil tuleks äh, midagi sellise sotsiaalkindlustuskaardi sarnast turule. loomulikult see on kaugele minev mõte, me teame seda, et sotsiaalkindlustussüsteemid on liikmesriikide pädevuses, aga komisjonipoolset sekkumist oleks siin hädasti vaja, eriti just koostöös digitaalse agendaga. miks ei võiks olla meil äh, digitaalne sotsiaalkindlustuskaart Euroopas käibel ja kõik äh, töövõtjad äh, nende kohta oleksid andmed olemas ja ühe klõpsuga oleks võimalik vaadata, kas inimesel on kindlustus või ei, see puudutab tööinspektorite tööd ka. kontrollide puhul on meil suuri puudujääke praegu ja seega minu konkreetne küsimus, mida te kavatsete ette võtta? Te rääkisite ilusate sõnadega, aga just praegu peaaegu mandaadi lõpupoolel oleks äh, väga oluline, et ettepanekud, mis tehakse, oleksid ka käegakatsutavad, et inimesed näeksid, milline on see Euroopa lisandväärtus Euroopa Komisjoni tegevusel lisandväärtus. härra Calvet Chambon. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimo señor. aitäh, esim- äh,, komisjoni aseesimees. ma tahaksin paarist rääki- äh,, rääkida paarist ideest, millest te olete täna hommikul maininud. üks peamisi prioriteete on noorte tööpuuduse lahendamine. see on tulnud meie prioriteetide nimekirja tippu. Need, kes küsivad, kas me piisavalt teeme selle prioriteedi saavutamiseks. see on absoluutne prioriteet, see on kohutav reaalsus Euroopa Liidu noorte inimeste jaoks ja loomulikult läheb aega, et siin eesmärke saavutada, aga see peab jääma meil prioriteediks, see on meie tulevik, see on meie füüsiline reaalsus. see on loogiline reaalsus ja seetõttu peame tagama selle, et me võitleme noorte tööpuudusega. toimub see, et me peame tunnistama, et me peame tegelema nii hariduse kui kutseõppega peame sellesse investeerima, me peame panema palju raha ja pingutusi sellesse. komisjon peab rakendama palju rohkem energiat ja pingutusi ning investeeringuid, seda siis lühikeses ja keskpikas perspektiivis. see on üks asi, mis me peame tegema. me peame midagi aga ka paralleelselt tegema ja nimelt lahendama suure hulga noorte inimese kõrvaletõrjumist nii tööjõuturult kui ühiskonnast laiemalt. Nad elavad ühiskonna äärealadel ja neil on kohutavad raskusi. seda me näeme terves hulgas Euroopa piirkondades, mis on võib-olla Euroopa äärealadel rohkem, aga see ei pea nii olema, me peame lahendama noorte tööpuuduse, peame tegelema inimestega, kes ei ole ei tööl õppimas ega äh, tööoskusi omada äh, tööoskusi omandamas, me peame tõstma nende äh, ootusi, meil on vaja Euroopa Komisjonil endal tõsta oma äh, ootusi. meil on vaja suuri investeeringuid mitte haridusse ja väljaõppesse, vaid ka reaalsetesse algatusse, meil on vaja korrektset rahanduspoliitikat ümber jagavat rahanduspoliitikat, mis keskendub peamiselt töökohtade loomisele, nii et me saaksime luua töökohti peamiselt noortele inimestele nendes äh, alades, kus noorte tööpuudus on väga suur probleem. ma ei taha liiga pikalt rääkida, kuid tahan tõsta veel ühe küsimuse. me räägime siin sotsiaalsambast. peaaegu nii, et see on, oleks nagu üks uus projekt Euroopa jaoks. loomulikult oleme sellega nõus ja usun, et parlament oleks seda nõus toetama arendades seda nii palju ja nii kiiresti kui võimalik, aga keskpikas perspektiivis peab meil olema selgem, mida me püüame saavutada. küsimus ei ole vaid ebavõrdsuse lahendamisega ja kogu selle dünaamikas. me peame andma tõhusamat majanduspoliitikat, sotsiaalpoliitika loomulikult, selleks, et eurooplased saaksid elada vähemalt äh, põhilise inimväärtuse väärikusega aga see ei ole nii tasane ähm, nii võrdsete reeglitega mäng, me peame tegelema ebavõrdsusega äh,, lähetatud töötajatega äh,, ebavõrdsus ja, ja erinevused tööjõuturul. see peab olema meie Euroopa sotsiaalpoliitika alus, õiglased reeglid kõigile inimestele Euroopas, seda me peame tegema kõigepealt sotsiaalpoliitikaga, sotsiaalne sammas. mida saab Euroopa teha selleks, et sellega toime tulla, on kaks põhilist asja meil peab olema kaasavam ühiskond, me peame lahendama ebavõrdsuse ja peame garanteerima äh, põhilised õigused, meil on vaja solidaarsust ja me peame mõtlema selle peale, kuidas seda reaalsuseks äh, teha. sest kui me tahame, kui meil saab olema Euroopa Kaitsefond, väga hea, kui meil saab olla fond selleks, et päästa panku, väga hea, aga me ei saa olu, öö, teha niimoodi, et need fondid on olemas, aga pole öö, fondi, mis tegeles öö, tööpuudusega. see oleks öö, mitte jätkusuutlik sa, öö, ja võimatu, seda lihtsalt tuleb teha. täiendav punkt. subsidiaarsuse küsimus. loomulikult on see väärtuslik põhimõte, aga see võib öö, muutuda ettekäändeks, et millega me säilitame olemasolevad ebavõrdsused. on hädavajalik, et liikmesmaid äh, tuuakse üksteisega äh,, tuuakse kaasa, õigusteenistus peab siin meiega koos töötama, nii et Euroopa suudab lahendada ebavõrdsuse põhjalikult ja kaugeleulatuvalt ja võib-olla karistab neid ka minevikud äh, tegematajätmise eest. Eh, Te kasutasite terminit äh, sissetulek, mina eelistaksin terminit miinimumsissetulek. seda tuleb äh, igas riigis määrata eraldi, on väga keeruline saavutada minimaalset sissetulekut, kuid üleüldine põhisissetulek, mis on mõeldud kõigile, mitte ainult mõnedele, on palju keerulisem kontseptsioonina, see on palju kulukam. kuid minimaalne sissetulek Euroopas õigusena, ma arvan see peaks olema äh, lähituleviku, mitte kaugema tuleviku küsimus. Riina Ranneperi. Først og fremmest velkommen til. Eh, äh, tak fordi du kommer her og fortæller. Suur tänu. Aitäh. Meil on hea meel, et Euroopa siin meie, et olete meie ees ja räägite sellest. Ma tahaksin äh, rääkida või teada rohkem sotsiaalsest sambast. Minu jaoks on väga huvitav mõned nõuded, mis on esitatud Euroopa poolaastaga, on suurendanud sotsiaalset ebavõrdsust, on loodnud äh, probleeme nagu laste vaesus, inimestel on raskem tööd leida, muidugi olete püüdnud lahendada neid küsimusi läbi sotsiaalse samba. minu küsimus on aga, kas see sotsiaalne sammas äh, on tähtsam kui Euroopa poolaasta, kui me näeme selle kahe vahel konflikti? Te ütlete, et, et kaks pidid minema äh,, töötama käsikäes ja see tundub olevat täiesti mõistlik idee aga mingil ajal tekib konflikt Euroopa poolaasta eesmärkide ja sotsiaalse äh,, sotsiaalse äh, samba vahel, kes siis võidab. enamgi veel, ma tahaksin teada, kas teil on midagi muud veel tulemas? Te rääkisite ühest seadusandlikust ettepanekust, äh, kas komisjon kavatseb tulla täiendavate ettepanekutega välja sotsiaalse samba suhtes? ja millised on äh, ametiühingute ettepanekud protokolli suhtes, öeldes, et tööliste õigused peaksid olema prioriteetsemad kui siseturg? ma tean, et see on Euroopa ametiühingute vana nõue, nad tahavad sotsiaalset protokolli, milline on komisjoni seisukoht. ja lõpuks ringmajandus, jagamismajanduse küsimus, kas te kavatsete esitada ettepaneku äh, töötajate õiguste kohta, kui me räägime sellest platvormimajandusest või jagamismajandusest. paljud tööandjad püüavad väita, et te olete sõltumatu või ettevõtja, mitte enam tööline, töötaja ja see tähendab, et teil on teistsugused õigused, kas me saame nende õigusi kaitsta, kas komisjon saab midagi teha äh, platvormmajanduse suhtes? Ribeiro suur tänu, härra asepresident, tule tulemast meie sekka ähm,. väga hea meel on mul selle üle, et meil on võimalus teiega dialoogi pidada. Euroopa tulevik ja lootus, te sellest rääkisite ka oma sissejuhatuses, see oli humanistliku äh, laadi sissejuhatus ja meie jaoks väga-väga oluline loomulikult Euroopa Liit äh, on läbi elanud mitu kriisi, aga neid kriise ei oleks meile kaela tulnud, kui me oleksime varem hoolt kandnud äh, mitte ainult äh, äh majandusest, vaid öö, otse rääkinud kodanikega, oleksime kodanikele algusest peale selgeks teinud, et Euroopa on kodanike ühendus. ja siit öö, tulebki minu küsimus meie erinevatel tasanditel, erikomisjonides ja komisjonide üleselt teeme äh, paljude erinevate valdkondade kallal. mina tahaksin, et sotsiaal- ja majanduslik äh, dimensioon oleksid tasakaalus ja praegu on selge see, et meie poliitika ei jõua Euroopa kodanikeni ja kui ta siis ka jõuab, siis äh, kodanikud tegelikult ei teagi, et need poliitikad on Euroopat koostatud. loomulikult see ei ole kõik Euroopa Komisjoni äh, eksklusiivses pädevuses, äh, tegelikult vastutavad selle eest äh, küll äh, liikmesriigid, ma saan sellest aru, aga siiski. ja nagu Barroso omal ajal ütles, et Euroopas on praegu tendents valitsustel, et kõik probleemid on nii-öelda Euroopa probleemid, aga kõik Euroopa hüved natsionaliseeritakse. süüdi on kõiges Brüssel, kõik head asjad teevad ära valitsused meil on siin äh, tegelikult äh, vastutus tooni muuta, meil on kohustus äh, kodanikku teavitada igast sellisest poliitikast, igast sellisest muutusest, mis on suunatud inimestele ja mis inimeste elu parandavad. me peame tagama selle, et Euroopa käib koos kodanikuga, näiteks ühtne põllumajanduspoliitika, põllumajand-, põllumajandustootjad peavad aru saama, et nendele antavad toetused ei tule valitsuselt, vaid tulevad Euroopast haridusele keskendumine, noorte tööpuuduse tagatised, need toetused tuleb kõigile öelda, on Euroopast tulevad toetused, mitte liikmesriikidest ja seda vastutust ei saa me delegeerida mitte kuidagi liikmesriikidesse, sest et liikmesriigid eh, nagu me teame, keeraks selle ümber ja võtaksid kogu au endale. nii et meil on vaja strat-, eh, kommunikatsioonistrateegiat, mis peab olema osa äh, Euroopa tulevikuplaanidest, ähm, sest kui me mitte midagi ei tee, siis ongi nii, et see abstraktne Brüssel on kõiges süüdi ja keegi ei saa siin midagi aru, mida siin üldse tehakse. ja lõpetuseks ja siit jõuame teise dimensioonini, informatsioon. nimelt, Euroopa sees on veel üks Euroopa, mis on unustatud Euroopa. Te käisite Portugalis, härra asepresident ja näitasid üles solidaarsust äh, Portugali äh, rahvaga pärast äh, neid metsikuid metsatulekahjusid, mis, kus hukkus üle kuuekümne inimese. ma tahtsin teid tänada selle solidaarsuse ülesnäitamise eest. ja ma tahaksin tänada teid neid julgustavate sõnade eest, mis te Portugalis Portugali rahvale ütlesite. aga tuleb mõista et kõik inimesed on olulised. vaadake mitmeaastast finantsraamistikku. praegu on ju järgmine periood ettevalmistamisel ja me peame mõtlema sellele, et uus periood peab äh, mõtlema ka inimestele, kes on täna tegelikult Euroopas unustatud Euroopa peab võtma endale konkreetse sihiku neid inimesi aidata, me peame tagama selle, et meie vahendid lähevad nendesse piirkondadesse, kus on kõige raskemad olud, eh, kõige kaugematesse piirkondadesse, piirkondadesse, mis on ära unustatud, sest kui me seda ei tee, siis ei ole võimalik ebavõrdsuse vastu võidelda Euroopas. ühtekuuluvuspoliitikast rääkides tuleb sellega täpselt samamoodi arvestada ja seega minu veendunud seisukoht on, et järgmise eelarveperioodi ajal, järgmise Euroopa poolaasta ettevalmistamise käigus Äh, peame me mõtlema sellele, et kodanike Euroopa ei ole võimalik, kui samas ei rakendata poliitikat, mis vastab äh, kodanike vajadustele ja mis toetab ühtekuuluvust üle terve Euroopa. Avi Lopes, palun. Presidenta, en primer lugar querría agradecer al vicepresidente de la komisjon. jah, tänud, proua esimees, kõigepealt ma tahan tänada komisjoni asepresidenti oma eh, ettekande eest, tema visiooni eest ja ma olen sellega suuresti nõus. praegu on Euroopal peale möödunud karmi aastat võimalus jälle leida mingisugune pidamine, see ei ole mitte ainult võimalus, vaid ka vastutus ka riiklikul tasandil, sest mõned ideed, mida meie tahame maailmale tutvustada, selge agenda, multilateralism, avatud turg, kaubandusreeglid, korrektsed struktuurid globaalses süsteemis. kui meie seda ei tee, kui meie neid ideid ei kaitse, siis ei kaitse neid keegi. meil on nii võimalus kui vastutus. nüüd peame tegelema ka sellega, mida meie kodanikud meilt tahavad, mida nad siis tahavad peab tunnistama, et meie kodanikud tahavad tõhusamat ja tulemuslikumat Euroopa Liitu. viimastel aastatel ei ole me suutnud olla piisavalt tõhusad. ajalooliselt olime, kuid nüüd me pole seda ei majanduslikult, on olnud terve hulk komistuskive, meil on olnud probleeme ühise valuutaga, meil on ka teisi kriise, millega tuleb tegeleda, on tulnud tegeleda tahetakse ausamat, õiglasemat Euroopa Liitu ja seda on rõhutatud ikka ja jälle, sest ebavõrdsus Need on mürgised, need lõhuvad institutsionaalset stabiilsust. me peame väljakutse vastu võtma, tegelema inimeste murede ja probleemidega ning andma vastuse neile, tegelema inimeste muredega ka globaliseerumise suhtes, mida te puudutasite. seda on võimalik teha vaid sisemise kompensatsioonimehhanismiga Euroopas. me peame ette valmistama inimesi globaliseerumise eest äh, vastu, ehitama tugevama ja elujõulisema Euroopa aga milline siis oleks institutsionaalne agenda? meie fraktsioonil on terve hulk ideid ja mõtteid oleme neid ka viimaste kuude jooksul esine-, äh, välja tulnud, kõigepealt sotsiaalne sammas, see on meie jaoks samuti väga oluline. meil on omamoodi soovide nimekiri, heade mõtete nimekiri ja need tuleb siis kuidagi destilleerida sinnamaani, kuni need korrektselt liikmesmaades ka ellu viidud saavad. me võime jagada üht-teist sotsiaalse samba raamistikku, kuid selleks, et see reaalsuseks muutuks, on meil vaja tugevaid seadusandlikke instrumente see nimekiri on praegu üsna lühike. meie tahaksime korrektset äh, töötingimuste direktiivi, sest tööjõuturul toimuvad äh, muutused. Need muutused on nende murede aluseks, millega inimesed on pidanud tegelema praegu. noorsoogarantii, see oli parlamendi ettepanek, komisjonis käib praegu pilootprojekt teame, et see on üks suuri sotsiaalseid ohte, sotsiaalseid riske noorte inimeste seas. see meie jaoks murettekitav, sellega tuleb midagi ette võtta. kolmas ettepanek. kuidas me tegeleme Euroopa semestri tasakaalu küsimusega, eriti mis puudutab makromajanduslikku öö, äh, poolt, kuidas me selle lepitame oma sotsiaalse samba dimensiooniga. kuidas me neid kokku sobitame? meie komisjon on selle äh, kallal töötanud oma mandaadi algusest äh, saadik, nüüd hakkame sisse tooma teisi indikaatoreid, teisi semestri osasid ja nüüd oleme jõudnud kõige raskema osani. neljas ettepanek. sedagi on puudutatud, kuidas me tegeleme nagu näiteks sotsiaalse tõrjutuse küsimusega, ebavõrdsusega, äh, vaesusega äh,, sellest kojast on palju ettepanekuid tulnud viimaste aastate jooksul, me võime rääkida minimaalse sissetulekusüsteemist, võimalusest luua mingi fond Euroopa tööpuuduse puhu-, kohta. meil on väga palju algatusi olnud. Euroopa ebavõrdsuse roheline raamat, mis komisjon välja pakkus, meil on olnud häid ideid, aga aega on meil vaid kaks aastat alles jäänud me peame nüüd kindlalt mõned need head ideed ka ellu viima, mis on välja pakutud. vastasel korral tekib meil tulevikus tõsiselt suuri probleeme, Euroopa peab selle kinni maksma. kaks nimekirja nimekirjas, tahate need ära kuulata? jah, muidugi. proua Kuneva, teil on sõna. aitäh, suur tänu aitäh, asepresident, et täna siia tulite ja seda debatti meiega siin peate. Nende arutelude käigus, sest me püüame aru saada, milline saab olema teie plaan tulevikus, milliseid ettepanekuid te kavatsete esitada ja kuna te ütlesite, et tööhõive on teile väga-väga oluline, tahaksin teile teada anda ka ühest algatusest, mida öö, äh, sotsiaalasjade nõukogus mõned ministrid välja pakkusid Kreeka sotsiaalasjade aseminister koos mõnede kolleegidega esitab ettepaneku, mille kohaselt kulutused, mis on mõeldud tööhõiveskeemidele, leiavad finantseerimist kas Sotsiaalfondist või teistest fondidest. ja need tuleks välja jääda, jätta defitsiidi arvutusest vastavalt stabiilsuspaketile stabiilsuspaktile. see lubaks meil edendada tööhõivet, mis kannatab kasinusmeetmete all ja see pakuks mingit äh, päästerõnga inimestele, kes on vaesuses. kas olete kunagi mõelnud selle peale, mida me võiksime teha, kuidas organiseerida Euroopat nii, et see lubaks meil vahemehed mängust välja võtta. Nende on äh, lepingud, mida nad valitsevad ja nad jagavad selle tööliste vahel äh, välja iga kuue äh, kuu tagant. vahemeeste äh, kasutamine tööjõuturul on ühiskonnale väga halb, see on halb vaesusele, see loob sotsiaalset ebavõrdsust, see on väga suur probleem. ja see on nii kogu Euroopas, me peame me vajame otsest tööhõivet töötajate ja tööandjate vahel, mitte kasutama vahemehi. kas te toetate komisjoni seisukohta ja teie isik, isiklikult äh, töökohtade volinikuna see algatus, mida ma just kirjeldasin? aitäh, härra Hots Dziękuję pani przewodnicząca. Pragnę podziękować pani przewodniczącej. suur tänu, esimees. ma tahaksin teid tänada selle eest, et kutsusite asepresidendi siia, ma tahaksin tänada asepresidenti selle eest, et ta siia tuli. loomulikult minu esimene arvamus on see, et teie sõnad olid väga ilusad, see, mis te ütlesite, kõlas väga hästi, härra aseesimees, ehk siis see sisemine ja välised väljakutsed peaksid muutma meid ühtsemaks, tugevamaks, väärtused peaks olema huvitavad, äh, suuremad kui huvid. Euroopa on kriisis ja liigub nüüd tuleviku ehitamise poole. aga ma ka arvan, et need ilusad sõnad ei moondu igapäevaseks praktikaks, igapäevaseks tegevuseks. Neil pole piisavalt toetust Neid ei toeta tegevused, võib-olla see on puhtalt retooriline küsimus, kuid küsimus teile, asepresident. kas need välised väljakutsed ühendavad Euroopat? kas need kohustuslikud ümberasutamise kvoodid või transpordidirektiiv, mis hävitab meie transpordi äh,, transpordivahendid äh, äh Poolas sest Poola on praegu Poola kõige suurema, kõige tugevama transpordivahendite hulgaga. kas see hävitab meid energiapakett, väetiste pakett, mis destabiliseerib meie põllumajanduse, meie tööstuse, ühtne põllumajanduspoliitika, kus meil on ikka veel ebavõrdsust otsetoetustel, eriti arvestades seda, et Ida- ja Kesk-Euroopa põllumehed saavad ikka veel madalamaid toetusi, Nord Stream kaks. kas see tõesti ühendab meid, kas need välised väljakutsed ühendavad meid? võib-olla mitte, võib-olla vastupidi. Nad elav, ehitavad üles aluse, miks me jää-, et me jääksime erinevateks. In veritata concordia, olla ühtsed mitmekesisuses, aga te-, reaalses me seda ei näe. teiseks, kui te räägite sotsiaalsambast peame alati meeles pidama ja teadma, et vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele on liikmesmaa asi vastutada tööhõive ja sotsiaalpoliitika eest ja Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, jah, väga suur toetus inimkapitalile, toetatakse töölisi, töö, töö alast seadusandlust ja seda me vajame selleks, et tugevdada Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet, aga kui me liiga palju sekkume, võib see anda vastupidise mõju. seepärast tahaksin teilt paluda ja tahaksin rõhutada. Need te aktsioonid peavad olema tasakaalus. Euroopa integratsioon läbi sotsiaalse progressi, nagu te väga ilusti ütlesite, jah, aga tasakaalustatult. ja viimane küsimus väga lühidalt, globaliseerumine. globaliseerumine tähendab loomulikult kasu, aga ka teatud väljakutseid ja ohte. ja kui aus olla, tänase päeva globaliseerumises me näeme tihti võitjaid ja kaotajaid. võitjad saavad kasu, kaotajatele jääb ettevõtete ja äride diktaator eh,, diktatuur, mõned ütlevad, et Euroopa Liit on Darwini ühiskond. nii et meil ei ole päris reaalsust, vaid kõige tugevamad, kõige elujõulisemad jäävad ellu. Need ilusad sõnad peavad käima koos ilusate ja tõhusate sammudega, mis tõsiselt ühendavad ja integreerivad Euroopat, aga mis ei võimaldaks Äh, ja mis ei muudaks Euroopat kahekiiruseliseks Euroopaks. aitäh, härra Ots ja nüüd annan sõna asepresidendile. palju küsimusi, aga loomulikult saate anda täielikud vastused neile kõigile uh,. aitäh, püüan koondada erinevate küsimuste vastused kahjuks ei saa ma üksikasjalikult vastata kõigile teie küsimustele, võib-olla minu kolleeg Mariann Tyson võiks mõnele küsimusele paremini vastata kui mina, aga igal juhul annan endast parima. alustaksin üleilmastamisest. üldiselt leitakse osades riikides, mitte kõigis, aga osades, et üleilmastumine jagab inimesed võitjateks ja kaotajateks, aga see ei ole tõsi kasutaksin proua esimehe riiki Rootsi hea näitena. see on ehk maailma heldeim heaoluühiskond või vähemalt üks äh, kolmest parimast. põhjus, miks Rootsi saab endale lubada sellist ühiskonda, on see, et äh, vahendeid saadakse ka väljastpoolt. Rootsi on hiilgav näide sellest, kus väline konkurentsivõime, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalne heaolu on koondatud ühte ja sama paketti sotsiaalse kaasatuseta, sotsiaalse kindlustuseta ja kaasava ühi-, ühiskonnata ei saaks Rootsi olla ka väliselt konkurentsivõimeline ning vastupidi, kui riigil ei oleks välist konkurentsivõimet, siis selle ettevõtted ei saaks teistes riikides lepinguid võita, see aga on neil tingimuseks sellele, et heaoluühiskonnal on mingisugune sissetulekuallikas. seetõttu on see näide minu jaoks selge tõend, et üleilmastumine ei lõhesta riike. kõik sõltub sellest, kuidas liikmesriigid kasutavad seda sissetulekut, mida nad üleilmastumisest suudavad teenida. Rootsi on täielikult avatud globaalne majandus, aga samas ka üks heldemaid heaoluühiskondi. ning need kaks aspekti on omavahel tihedalt seotud. seetõttu ma loodan, et poliitikud keskenduksid tõelistele probleemidele, mitte teiste süüdistamisele. peaksime keskenduma sellele, kuidas on struktureeritud meie heaoluühiskond ja kuidas äh, toimib meie konkurentsivõime, sest äh, äh, selle läbi saame me lahendada tõelisi probleeme. muidugi on tõsi ka see, et rahvusvahelises üleilmastunud konkurentsivõimes konkuren-, konkurentsis mõned riigid kaotavad, aga siis me peame otsustama, kas me toetame ebatõhusat tootmist või investeerime hoopis tulevikku. see on äh, pidev konkurentsis püsimine, pidev areng. heaolu ühiskonna roll on tugevdada seda vastupanuvõimet ning osa sellest on äh, inimestele kohandumisvõime tagamine, tagamine, et inimestel on võimalik olla loovad ja tuleviku kujundajad, mitte ainult nad ei ole vastuvõtjad sellele, mis välismaailm nende poole saadab. stagneerunud ühiskonnast peame liikuma dünaamilise ühiskonna poole, mis on võimeline kohanduma ning kujundama iseenda tulevikku. kas me oleme ühtsed või mitte, muidugi on selles osas äh, poliitiliste fraktsioonide ning ka liikmesriikide vahel lahkarvamusi. aga tahaksin öelda, et praegu oleme me ühtsemad kui eales varem. muidugi on probleeme, näiteks äh, pagulaskvoodid. põhjus, miks komisjon sellise ettepaneku tegi, tuleneb väärtustest. me tahame, inimeste eest hoolitseda, hoolitseda inimelude eest ja ma arvan, et on täiesti õiglane jagada seda vastutust. ning see tuleneb meie väärtustest. põhiõigused on samuti väga olulised, kuid kahjuks oleme jõudnud sellisesse ajastusse, kus vähemalt minule isiklikult kunagi ei tundunud, et Euroopa Liit võiks tagasi jõuda, kus põhiõigused ja õigusriigi põhimõte on teatud isikute poolt küsimärgi alla seatud. mina isiklikult arvasin, et need ajad on pöördumatult möödas. aga samas oleme jõudnud jälle siia punkti ja see on põhimõtteline küsimus. me peame vaatama otse probleemile silma kui me ei usu õigusriigi põhimõttesse, siis ei ole meil ju midagi. Euroopa Liit on õigusriigi põhimõttele tuginev liit, see on Euroopa Liidu väärtus, isegi kui keegi ütleb, et on erinevaid tõlgendusi sellest, mida õigusriigi põhimõte tähendab, see ei ole raketiteadus. meil on kõik vahendid olemas selleks, et oma süsteeme analüüsida näiteks Veneetsia komisjon, kes riikidele soovitusi annab oma süsteemide ülesehitamiseks vastavalt õigusriigi põhimõtte headele tavadele. edasi noorte töötus ja noorte garantii, seoksin selle oskuste ja tööhõive küsimusega, jah, noorte garantii on mõnel juhul hästi toiminud ja mõnel juhul mitte nii hästi komisjon lisaks vahendite paigutamisele töötab liikmesriikidega koostöös tihedamalt kui alles varem, selleks et liikmesriigid rakendaksid neid põhimõtteid ning saaksid teistelt õppida parimaid tavasid äh, meetodite, tööhõivemeetodite parimateks äh, rakendamiseks, mis tulenevad noorte garantiist. kriitika on muidugi õigustatud ning me kuulame kriitilised hääled alati ära, püüame neilt õppida selleks, et liikmesriiki, aidata liikmesriike noorte garantiid paremini rakendada. ning mõnes riigis on see üsna hästi toiminud. meie Hispaania kolleegid teavad seda minust ka palju paremini, aga minul on jäänud mulje, et noorte garantii algatus on viinud äh, tööhõivepoliitika reformide ja muudatusteni, tänu millele on noored saanud rohkem kasu tööjõupoliitikast. võib-olla mitte piisavalt, aga igal juhul on olnud juba struktuurseid muudatusi, mis on seotud olnud just noortegarantiiga. kvaliteet, see on veel olulisem kui vahendite hulk, kui masin on katki, kui automootor on katki, siis ei aita isegi see, kui paak on bensiini täis, seega sõltub väga palju sellest, kuivõrd on liikmesriigid valmis reformima sotsiaalpoliitika struktuure ning ellu viima noorte poliitika meetmeid. väga häid näiteid liikmesriikidest on. see toob mind hariduse küsimuse juurde. Te seda ehk äh, varem juba minu suust kuulnud, aga kui ma oleksin Euroopas diktaator, siis eh, esimene asi, mida teeksin, oleks reformida liikmesriikide haridussüsteeme nii, et need toimiksid nii hästi nagu Euroopa parimad haridussüsteemid. see on eh, põhi küsimus kõigeks, see on oluline noortele, selleks, et tegeleda noorte töötuse probleemiga, aga see on oluline ka sotsiaalse õigluse aspektist. ning äh, maapiirkonnad, proua Ribeiro viitas sellele oma küsimuses, meil on sektorikohased äh, poliitikad maapiirkondade jaoks, aga me saame maapiirkondade elukvaliteeti parandada ka läbi selle, et et äh, meil on piisavad horisontaalsed poliitikad, näiteks hariduse kvaliteet on piirkondi ja riike, kus hariduse kvaliteet on maapiirkondades halvem kui linnapiirkondades. aga sellel ei ole mingit põhjust, tegemist on ju sama riigi, sama piirkonna õpetajatega, kes saavad samat õpetajakoolitust ning peaksid olema valmis pakkuma sama kvaliteediga teenuseid lastele. aga kahjuks ei ole asjad praegu nii minu kogemus volinikuna või vähemalt üks nendest kogemustest, millele ma olen keskendunud, on see, et ka haridus leiaks koha, kui selleks on vajadus riigipõhistes soovitustes olen proovinud keskenduda rohkem haridussüsteemidele, õpetajakoolitusele. on mitmeid riike, kus need väljakutsed on suured vahel kõlavad äh, sellised struktuursed muudatused, nagu see võtaks äh, terve igaviku, võtab ju mitmeid aastaid selleks, et struktuurides muudatusi viida, aga kui me vaatame näiteks Eesti ja Portugali näidet, need on kaks riiki, kus on lü-, suhteliselt lühikese aja jooksul õnnestunud hariduse kvaliteeti parandada. kui me vaatame näiteks OECD PISA teste, Portugal ja Eesti, Eesti on seal number üks hetkel muide, ning Portugali tulemus on samuti oluliselt paranenud paari aasta taguste struktuursete reformide tõttu. muidugi ei taha ma öelda, et see töö seal oleks lõpule viidud, aga see näitab, et suhteliselt lühikese ajaga on võimalik tulemusi saavutada, kui keskendutakse õigetele probleemidele. ja see on täiesti keskne küsimus, kui me räägime sotsiaalsest õiglusest, konkurentsivõimest, võrdsusest. ning veel olulisem on see siis, kui me mõtleme, kuidas kohu-, kohanduda digitaalse ajastuga edasi paari sõnaga sotsiaalsest sambast Euroopa poolaasta raames. nagu te teate, siis sotsiaalsete õiguste samba roll on panna paika need põhimõtted, mille läbi toimiks õiglane majandus, sotsiaalne võrdsus ning me ka peegeldame neid põhimõtteid ka riigipõhistes soovitustes ei ole sellist lahendust, mis sobiks kõigile liikmesriikidele, kuna meie sotsiaalsed struktuurid on nii erinevad, tööturg erineb oluliselt erinevates liikmesriikides, teenuste sektor versus äh, maksud näiteks, äh, need on liikmesriigiti väga erinevad. tööturupoliitika tavad, äh, ametiühingute roll, see on samuti väga erinev liikmesriigiti. aga igal juhul me oleme proovinud tuvastada neid üldisi põhimõtteid, mida järgida Euroopa poolaasta raames. proua Kari tõu-, tõstatas küsimuse, et mõnel juhul võib sotsiaalsete õiguste sammas olla konfliktis Euroopa poolaastaga. jah, selliseid olukordi tuleb tõesti ette, kus tuleb hinnata, ehm, milline riigipõhine soovitus on olulisem kui teine aga olukord ei ole nii mustvalge tuleksin tagasi Portugali näite juurde. nagu kõik teavad, oli Portugal väga raskes majanduslikus olukorras, aga samal ajal olid nad võimelised viima läbi hariduses läbi reforme, mis nüüd vilja kannavad. meil ei olnud selli-, tollal sellist sotsiaalse samba struktuuri, aga kui näiteks soovitakse keskenduda samal ajal konkurentsivõimele ja sotsiaalsele kaasatusele, sotsiaalteenuste kvaliteedile, mille alla haridus ju kuulub, siis eh, ei ole siin otseselt eh, vaja otsida vastuolusid eh, näiteks Portugali tollase üsna range rahanduspoliitika olukorraga samba õiguslik staatus, see on äh, rida põhimõtteid, mida saab äh, äh, rakendada Euroopa poolaasta raames konkreetsete meetmetena ning need peaksid viima ka konkreetsete riigipõhiste soovitusteni ringmajandus ning õigust, õigused tööturul ma arvan, et siin ei olegi väga suuri probleeme, kuna mis puudutab ringmajandust, siis kõik peavad äh, ka tööturul ju lähtuma sarnastest põhimõtetest. mis puudutab jagamismajandust, siis äh, siin võivad põhimõtted küll erineda, aga eelmine aasta näiteks arutasime jagamismajanduse küsimusi ja püüdsime tuvastada, kuidas analüüsida seda, kas tegemist on ettevõtja või töötajaga ja siin ei ole ühtset lahendust, näiteks kui me võrdleme Uberit ja Airbnb-d, siis mõlemad on äh, jagamismajanduse platvormid. inimene, kes rendib äh, välja oma korterit teisele inimesele, kas ta on siis töötaja või ettevõtja ja siin kõrval näitena siis Uberi autojuht. kõik ju saavad aru, et siin on oluline erinevus, seega me ei saa luua ühtseid jagamismajanduse eeskirju, kuna platvormid on üksteisest väga erinevad. Issue. minimaalne sissetulek. see on väga keeruline küsimus kui meil oleks äh, minimaalne sissetulek, siis me peaksime arvestama ka sotsiaalteenuseid, äh, sotsiaalkindlustust, miinimumpalka. see kombinatsioon liikmesriigiti muidugi suuresti erineb, meil ei ole äh, pädevust paika panna Euroopa ülene miinimumpalk näiteks, aga minimaalse sissetuleku küsimus on tõusetunud Euroopa poolaasta raames, samuti äh, oleme tuvastanud kümme riiki sel aastal, kus on tõusetunud miinimumsissetuleku küsimus. oleme teinud liikmesriikidele ettepaneku, et nad peaksid otsima lahendusi sellele, kuna neil on struktuurne ebavõrdsuse probleem sellega tugevasti seotud vahel võib see tähendada paremini suunatud teenuseid või kõrgemaid töötushüvitisi või kuidagi tuleb mugandada sotsiaalsüsteemi, aga te, teise riigi puhul võib see tähendada hoopis midagi muud. komisjon vaatab minimaalse sissetuleku küsimusi põhjalikumalt praegu kui kunagi varem, püüame tuvastada need struktuursed probleemid erinevate liikmesriikide puhul, et äh, oleks võimalik reaalselt ka nendest lähtuda. tundub, et aeg on otsa lõppemas. proua Kunemaa küsis äh, küsimuse selle kohta, et kui sotsiaalsed kulutused ja tööhõivekulutused peaksid stabiilsuse kasvupaktist olema välja arvatud, see on olnud äh, pikaajalise arutelu teemaks, kui me oleme arutanud äh, kuldse reegli, kuldsed reeglid, see mõte, seda on arutatud äh, investeeringute sektoris, kui, kas investeeringukulud peaksid olema välja jäetud stabiilsus- ja kasvupaktist on räägitud äh, juba aasta või paar aastat tagasi ka sellest, kas sõjandus, äh, kaitsesektori kulud tuleks äh, välja arvata paktist, aga mina isiklikult arvan, et äh, kõik kulud peaksid olema arvesse võetud, kui tegemist on puudujäägiga, siis ei ole ju tegelikult vahet, kas midagi on stabiilsuse kasvu paktist välja jäetud või mitte. konkreetsemalt, kui me jätaksime kõik sotsiaalkulutused välja, see on siis umbes kuuskümmend protsenti riikide, enamiku liikmesriikide eelarvest siis jääks äh, ainult nelikümmend protsenti kuludest stabiilsuse kasvupakti alla. kui me aga jätaksime välja ainult tööhõivega seotud kulud, siis äh, tekib küsimus, et äh, mis on siin asjakohased. kõige ilmsem osa nendest kuludest on tööhõivepoli-, otseselt tööhõivepoliitikast tulenev, aga haridus, kas osa haridusest või ainult või, või kogu sektor. edasi töötushüvitiste kavad, kas need jätta välja või mitte, edasi investeeringud, seega on see väga keeruline küsimus ma ei ole selle vastu mitte ainult seetõttu, et see on tehniliselt keerukas, aga siin on põhimõtteline küsimus kui me püüame lahendada sotsiaalseid probleeme, tööhõivega seotud probleeme, siis me peame suutma tagada ka toimiva riigi finantssüsteemi, kuna see on keskpikas ja pikas perspektiivis toimiva majanduse alus. I have covered at least more mulle tundub, et vähemalt enamusele küsimustele leidsin vastuse, aga üks, üks märkus veel, kui lubate. ma pean korraks tulema tagasi selle haridussektori asja juurde teinekord on päris hea näha, et isegi volinike mõtted teinekord võetakse kuulda. ja eriti hea meel on mul selle üle, et ma käivitasin ühe mõtte, mis paar nädalat tagasi kaasati haridusteadisesse, mille komisjon välja andis. ja minu mõte seisnes siis selles, et meil peaks olema liikmesriikide jaoks nende liikmesriikide jaoks, kes oma haridussüsteeme tahavad reformida, olema vabatahtlik rakkerühm. ehk mõte on siis selles, et need liikmesriigid, kes näiteks tahavad õpetajakoolituse kvaliteedi tõsta, saaksid käia koos töörühmas. OECD võiks anda tehnilist abi liikmesriikidele, analüüsida, millised on selles sektoris nende puudused ja tugevad küljed ja annaks siis nõu selle kohta, et mida teha kasutades ära parimaid tavasid, mida Euroopas ju ka on. ja see või, see on nüüd osa meie äh, võimalikest äh, abivahenditest. kui teile see sobib, siis äh, andke oma valitsustele see mõte edasi, et selline teenus nüüd võimalik on ja saadaval on, kui nad tahavad haridussektorit või õpetajakoolituse või kutsehariduses midagi muuta ja mina arvan, et see on väga oluline meie kodanike vastupanuvõime suurendamiseks. proua esinaine, suur tänu ja soovin kõigile kena jaanipäeva, nagu te teate, Põhjala riikides suur asi suur tänu, kirjutasin üles, mis te ütlesite oma sissejuhatuses, tuleb luua uus Euroopa kahekümne seitsme Euroopa. me ei saa jätkata samamoodi nagu enne pärast brittide lahkumist huvitav punkt meie jaoks, et tõesti kavas on siis uue Euroopa ehitamine. suur tänu, härra asepresident, et äh, aega leidsite meie jaoks ja et äh, tõstatasite palju uusi küsimusi, aga jagasite meiega ka oma vastuseid, aitäh!